Dear colleagues, I would like to start. lugupeetud kolleegid, ehk alustame. Ich begrüße Sie alle. tere tulemast kõigile meie tänasel veidi lühemal koosolekul. aga loodan, et jõuame kõigega valmis meie aja sees, kuigi meil on natuke pikemad hääletused täna päevakorras. kõigepealt tahaksin küsida, kas äh, olete nõus äh, päevakorraga sellisel kujul või soovib keegi midagi lisada või midagi muuta päevakorras? ilmselgelt keegi mingeid muudatusi teha ei soovi, sellisel juhul on päevakord sellisel kujul kinnitatud. teine päevakorrapunkt, äh, esimehe teadaanded teavitan teid sellest, et meil on tõlge järgmistes keeltes prantsuse, saksa, äh, inglise, itaalia, hispaania, tšehhi, eesti, ungari, poola, bulgaaria, rumeenia keel ja äh, teavitan teid ka sellest, et äh, seda koosolekut kantakse veebis üle kahekümne viienda aprilli koordinaatorite kohtumise otsused on teile edastatud e-kirja teel kahekümne kaheksandal aprillil ja nagu ikka, võime ilmselt äh, selle protokolli kinnitada ametlikult, kuna kolmanda mai tähtajaks ei ole keegi vastuväiteid esitanud. siis lähme kohe hääletuste juurde. me hääletame täna kolme arvamuse üle. alustaksin kohe esimesega. see on siis Euroopa elektroonilise side koodeks. meie raportöör oli härra Maltese. kas äh, raportöör soovib midagi omalt poolt lühidalt öelda? ei hästi, siis lähme kohe hääletuse juurde ja alustame neljakümnenda muudatusettepaneku poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa, kahes osas hääletus, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud ja kontrollima Wir eröffnen die Abstimmung. Hääletus on alanud ja ootame, kuni kõik on oma hääletuskaardid üles leidnud. okei okay,, dann zählen wir, dann zählen wir Silvia Costa. hästi, loome siis teie hääle vastuhääleks. hääletus on lõppenud. kaksteist poolt, seitse vastu või siis kaheksa vastu ja vastu võetud. teine pool poolt, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkti, eh, vabandust, muudatusettepanekud kuusteist ja üheksakümmend üks, need on ühesugused, eh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. üksteist poolt, kümme vastu, vastu võetud. üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend seitse, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. <clears throat> muudatusettepanek üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada, poolt, vastu, erapooletud, vist vastu võetud, aga kontrollime. hääletus on alanud. Geschlossen. hääletus on lõppenud kolmteist poolt, üheksa vastu, vastu võetud muudatusettepanek sada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist ja sada neli poolt kaheksateist ja sada neli. ahsoo, okei okay.. Äh, sada neli on tagasi võetud, aga muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksateist ja sada viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime muudatusettepanek kakskümmend kaks ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud üksteist kolmeteistkümne vastu, sada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. vabandust, oli vist tagasi lükatud, äh, eksisin, aga kontrollime sellegipoolest, kakskümmend kolm hääletus on alanud. Geschlossen? hääletus on lõppenud, selgelt tagasi lükatud, vabandust, minu viga muudatusettepanek sada kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmteist poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud sada neliteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud sada kuusteist poolt,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 kakskümmend neli ja sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. kakskümmend viis ja hääletus on alanud. I got it.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 neliteist kümne hääle vastu ja vastu võetud. sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend, ei, vabandust, kakskümmend kaheksa jääb ära, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud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 hääletus on lõppenud. no nii, selge ei olegi kolmteist kaheteistkümne vastu, aga ikkagi oli meil õigus vastu võetud. sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja kontrollime, see kolmandaks hääletus on alanud geschlossen. hääletus lõppenud. seitsme, seitseteist kuue vastu, vabandust, eksisin. ma paluksin teil tõesti selgelt oma käe tõsta, siis on, ähm, siis ma näen paremini siit. sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kolm ja suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu tagasi lükatud. sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud. see oli jällegi väga napp tulemus, kontrollime, sada kolmkümmend viis hääletus on alanud. geschlossen? hääletus on lõppenud tagasi lükatud üksteist neljateistkümne vastu. sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. veel kord, kes on poolt, vabandust, kes on poolt, vastu, erapooletud, peame ikkagi kontrollima, sest see oli tõesti väga napp nagu tulemus. hääletus on alanud geschlossen. hääletus on lõppenud. kolmteist kolmeteistkümne vastu tagasi lükatud. sada kolmkümmend seitse poolt. ja, es war aber trotzdem, es war sowieso abgelehnt. igal juhul tagasi lükatud. no sellisel juhul kolmteist neljateistkümne vastu, see ei muuda midagi Dann waren es 14 zu 13. hea küll, neljateistkümne vastu. sõnum seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud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 sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. peame kontrollima. sada nelikümmend kuus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolmteist neljateistkümne vastu tagasi lükatud ja Julie sai ka oma kaardi kätte ja sai vastuhääle anda. muudatusettepanek kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kolm poolt, vastu erapooletud, kontrollime. hääletus on alanud. kolmkümmend kolm. Geschlossen. hääletus on lõppenud. üks sotsiaaldemokraat on üle. nii, nüüd klapib. hääletus on lõppenud. kolmteist neljateistkümne vastu tagasi lükatud. sada nelikümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, viis tagasi lükatud, aga kontrolliksime seda. sada nelikümmend üheksa hääletus on alanud. geschlossen. hääletus on lõppenud, üksteist neljateistkümne vastu tagasi lükatud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend üks poolt, vastu erapooletud. kas seda kontrollime? sada viiskümmend üks hääletus on alanud. Geschlossen. hääletus on lõppenud. neliteist kolmeteistkümne vastu, vastu võetud sada viiskümmend kaks poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada viiskümmend kolm poolt vastu, erapooletud, vist vastu võetud. aga parem kontrollime, sest et ei tõsta oma käsi piisavalt kõrgele. hääletus on alanud, sada viiskümmend kolm. Geschlossen? hääletus on lõppenud. kuusteist üheteistkümne vastu vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. oi, vabandust, kolmkümmend kuus langeb ära, siis kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud ma arvan, et seda tuleb kontrollida ma ei ole päris kindel. hääletus on alanud, sada viiskümmend neli. Geschlossen? ja hääletus on lõppenud. kaksteist kümne vastu, vastu võetud, viis erapooletut. sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud kui sotsiaaldemokraadid oma käekesed natuke kõrgemale tõsta, tõstaksid, oleks sellest abi. sada viiskümmend viis poolt. vastu. erapooletud. ja nii asi ka lihtsamaks ei lähe, kontrollime, sada viiskümmend viis. jah, kahju küll. Geschlossen? hääletus lõppenud tagasi lükatud. kohe sada viiskümmend kuus poolt, vastu. erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, selgelt vastu võetud. lõpuks ometi oli selge tulemus, sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt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 vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolm poolt, vastu, erapooletud. seda kontrollime. hääletus on alanud, muudatusettepanek kaks. vabandust, kolm, muudatusettepanek kolm hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. seitseteist kümne vastu, tagasi lükatud nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend üheksa poolt, vastu,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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud. vabandust, hääletasime kaks korda viiekümne nelja üle, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist ja seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend neli poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletud ja kontrollime. hääletus on alanud, viieteistkümnes muudatusettepanek hääletus on lõppenud. kolmteist viieteistkümne vastu tagasi lükatud. kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. vist tagasi lükatud, aga võime kontrollida. kaheksakümmend kaheksa. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. viisteist kolmeteistkümne vastu ja vastu võetud. lõpphääletus, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kakskümmend neli poolt, mitte ükski vastu, neli erapooletut ja raport on sellisel kujul vastu võetud. palju õnne raportöörile!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 tahtsin tänada variraportööre ja sekretäriaati ja kõiki assistente ja nõunikke. ma tean, et siin on mõningaid aspekte, mis tekitasid poleemikat, kuid mulle tundub, et on siiski soov liikuda edasi selle olulise organi puhul. hästi, lähme hääletuse juurde, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek viiskümmend kuus ja see viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, kontrolli. viiskümmend kuus ja viiskümmend seitse, hääletus on alanud. Geschlossen. hääletus on lõppenud viisteist kolmeteistkümne vastu tagasi lükatud muudatusettepanek viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja kohe edasi kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kuuskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kuuskümmend üheksa poolt, vastu, vabandust kuuskümmend kaheksa, muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa ja seitsekümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek seitsekümmend kaks ja seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek seitsekümmend kolm ja seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletult vastu võetud muudatusettepanek seitsekümmend kaheksa poolt, vabandust, seitsekümmend üheksa, seitsekümmend üheksa. muudatusettepanek seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletult vastu võetud kaheksakümmend üks ja kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud ja kontrollime. hääletus on alanud kaheksakümmend üks ja kaheksakümmend kaks geschlossen. hääletus on lõppenud. viisteist kolmeteistkümne vastu tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend kuus ja kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. vist tagasi lükatud samamoodi nagu eelmine, aga kontrollime. kaheksakümmend kuus ja kaheksakümmend seitse hääletus on alanud hääletus on lõppenud. otse vastupidi, viisteist kolmeteistkümne vastu vastu võetud seekord muudatusettepanek kaheksakümmend üheksa ja üheksakümmend. kes on poolt? vastu? erapooletud? ka seda võiksime kontrollida, kaheksakümmend üheksa ja üheksakümmend. hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud viisteist kolmeteistkümne vastu, nagu te märkate, siis need arvud muudkui vahetuvad. üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. hea küll, kontrollime, üheksakümmend neli, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kuusteist kaheteistkümne vastu, vastu võetud. üheksakümmend viis poolt. vastu. erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kuus poolt. vastu. erapooletud, vastu võetud. kontrollime, üheksakümmend kuus. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tõepoolest tagasi lükatud kuueteistkümne hääle, kaheteistkümne vastu, üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vist tagasi lükatud, aga kontrollime. hääletus on alanud, üheksakümmend kaheksa hääletus on lõppenud. tagasi lükatud viisteist kolmeteistkümne vastu. sada poolt. vastu. erapooletud. tagasi lükatud. sada üks poolt. vastu. erapooletud. tagasi lükatud. sada kaks poolt. vastu erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, sada kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. neliteist, neljateistkümne vastu tagasi lükatud. sada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kakskümmend seitse ja sada kakskümmend kaheksa. identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viisteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud selgelt, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja muudatusettepanek sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viis poolt, vastu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 vastu, erapooletud, vastu võetud neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud. ei ole kindel, kontrollime. sada kolmkümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud seitse, seitseteist üheteistkümne vastu, sada kolmkümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, sada kolmkümmend kuus, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud väga selgelt vastu võetud. kakskümmend kaks kuue vastu, palun vabandust, aga mõnikord siit kõrgelt ma täpselt ei näe. sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vist tagasi lükatud, aga võime kontrollida. sada nelikümmend üks hääletus on alanud. Geschlossen? hääletus on lõppenud, kuusteist kaheteistkümne vastu tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend kaks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 vastu võetud, viisteist kolmeteistkümne vastu. muudatusettepanek kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend üheksa poolt,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 kontrollime number viit ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tõepoolest tagasi lükatud viieteist häälega kolmeteistkümne vastu, palun vabandust. muudatusettepanek kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend üks poolt, vabandust, hästi, nelikümmend kaks siis, muudatusettepanek nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek hea küll, kontrollime nii napid on, et oleme seda alati. hääletus on alanud. nelikümmend kolm. jah, nelikümmend kolm. hääletus on lõppenud. nelikümmend kaks siiski. tagasi lükatud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend kaheksa poolt, vastu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 mis sealt Rahvapartei poolt tuli? miinus. hea küll, kaheksa veel kord poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõpphääletus nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. viisteist kolmeteistkümne vastu, vastu võetud. palju õnne raportöörile. lõpptulemus oli täpselt sama napp nagu ka muudatusettepanekute hääletusel vabandust, pidime nii tihti kontrollima tulemusi, aga nagu näha, oli see vajalik. Lähme viimase hääletuse juurde täna. ja see on proua Ljadniri Jada arvamus Euroopa Liidu tegevuse kohta jätkusuutlikkuse tagamiseks. kas raportöör on kohal? kas soovite sõna? ma teen väga lühidalt. tahan tänada kõiki kolleege, variraportööre, sekretäriaati soovituste ja toetuse eest arvamused peavad olema lühikesed ja sõnaselged ja me otsustasime siinkohal, et me peaksime keskenduma STG nelja peal, Euroopa poliitikaraamistikule ja ma oleksin laiendanud arvamuse rakendusala, kuid see ei olnud võimalik. peamiselt minu peamine mure, millest, mis peaks meid kõiki huvitama aastast kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend kulutused pidid kasvama kaks koma viis protsenti, nüüd me teame Brexiti osas nii minna ilmselt ei saa, nii et me peame kindlaks jääma nendele põhimõtetele, mis on nii olulised Euroopale praegu. suur tänu ja läheme kohe hääletuse juurde, muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks poolt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 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja järgmiseks kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üks osade kaupa hääletuse esimene osa. okei, okei, also wenn der erste Teil, wenn der erste Teil angenommen ist, if we, wenn der erste Teil abgelehnt wird, fällt der zweite Teil. kui äh, esimese äh,, hääletame esimese osa poolt, mm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu erapooletud ja kontrollime. väga vähesed käed tõusid, niisiis teine pool, muudatusettepanekus kolmkümmend üks ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, neliteist üheksa vastu ja vastu võetud. kompromiss viis, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud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 mitte ühtegi vastuhäält, kolm erapooletut, niisiis vastu võetud, palju õnne meie raportöörile. So. Da wir nicht so viel Zeit haben, kuna meil eriti palju aega ei ole ja hääletamine kestis veidi kauem, kui plaanis oli, siis äh, läheksin kohe edasi meie päevakorraga. meil ei ole palju rohkem aega kui pool tundi, sest et siis kohe toimub meil koordinaatorite kohtumine. nii et palun tõesti, et meie arutelu oleksid väga fokusseeritud. kuues päevakorrapunkt ja palun lahkuge saalist vaikselt. kui tahate omavahel juttu ajada, siis palun lahkuge saalist ja olge tasa, laske meil tööd teha. niisiis, arutelu raporti, oota, nii äh,, libe eh, omaalgatuslik raport, eh, mis puudutab direktiivi laste seksuaalse kuritarvitamise ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust see on meie jaoks väga oluline teema, eelmisel ametiajal me tegelesime sellega ka väga põhjalikult. koostasime ka arvamuse, mille me esitasime libele sel teemal. seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise puhul on tõepoolest tegemist eriti raskete kuritegudega ja nende vastu võitlemiseks on vaja kõikehõlmavat lähenemist ja juba kahe tuhande üheteistkümnenda aasta detsembri direktiivis me rõhutasime seda, Sabine Verhaien on meie raportöör ja pärast annaksin sõna variraportööridele ja seejärel teistele liikmetele, kui nad seda soovivad. lõpetuseks võtaksin ka ise sõna. aga nüüd kõigepealt Sabine Verhaien, palun, tutvustage oma raportit. suur tänu raportis äh, on juttu sellest, et äh, ähm, eelmisel ametiajal me ju võtsime vastu teksti laste kaitseks, äh, võitluseks nende seksuaalse kuritarvitamise vastu, see puudutas ka internetikuritegusid, nagu nimetatud grooming, millele nähti ette siis karistusi ja nüüd on tegemist rakendamise aruandega äh, kui kaugele jõuti seadusandlike muudatustega liikmesriikides, paraku on seni väga suuri erinevusi liikmesriikide vahel, mis puudutab näiteks ennetavaid meetmeid, ehk siis mitte seadusandlikke meetmeid või ka ohvrite äh, abistamine, seal on veel palju probleeme, nii et ma arvan, et me peaksime liikmesriigi tähelepanu tugevalt sellele juhtima ja lisaks sellele, võttes arvesse tehnilisi arenguid internetis nagu krüpteerimise võimalused, niinimetatud darknet, see on viinud sellise olukorrani, et et äh, see, need tegevused on mm, interneti mitteavaliku osas äh, üle läinud krüp- ja äh, neid viiakse läbi krüpteerituna nii et sellega tuleb arvestada. ja ennetavate meetmete puhul on ka erinevaid võimalusi, näiteks äh, sisu blokeerimine või kustutamine, siin on tehtud suuri edusamme ka äh, koordineerimise puhul eelkõige, mis puudutab äh, sisu kustutamist aga kõigis valdkondades ei ole need edusammud veel piisavad, eriti just seal, kus ei tegutseta avalikus internetis, vaid niinimetatud deepnetis või darknetis varjatud interneti osas. me soovime paremat koordineerimist õiguskaitsemeetmete osas mitte ainult siis, kui tegemist on äh, lapspornoga, vaid äh, ka inimkaubitsemisega, et äh, sellised kuritegelikud rühmitused, mis sellega tegelevad, on jätkuvalt väga tõsine teema. me tahaksime liikmesriige kutsuda üles, et need Euroopa Liidu taseme seadussätted võetaks süstemaatiliselt üle ka siseriiklikusse seadusandlusesse ja tõepoolest täidaks ka neid kohustusi, mis äh, neist äh, õigussätetest tulenevad. lapsed on liiga väärtuslikud, me saaksime nende elu kergemeelselt äh, mängu panna ja sellised teod hävitavad elusid. suur tänu selle sissejuhatuse eest ja nüüd annaksin sõna variraportööridele, kõigepealt Marlen Mitsip. Thank you, chair, thank you very much suur tänu. ma arvan, et äh, kolleeg Verheyen on koostanud väga hea ja tasakaalustatud äh, arvamuse, siin on äh, igati märkimisväärseid soovitusi, mis tulenevad siis selle direktiivi põhipunktidest seoses laste kuritarvitamise ja laps äh, pornoga. mul on väga hea meel, et raportöör just keskendus nendele prioriteetidele nagu teadlikkuse tõstmine ja koolitus ning haridus ning ohvritele pakutatav abi, äh, äh, juurdlus kuritegude mm, avastamisele suunatud meetmed ja nii edasi. ma arvan, et liikmesriigid äh, peaksid tegema rohkem, et lapsi veebis äh, kaitsta. ja mul on siin äh, mõned konstruktiivsed ettepanekud. esiteks meetmete kohta on siis tavade jagamise kohta uued äh, küberkuriteod nagu voyeurism ja äh, veebis äh, kättemaksmine, siis kampaaniad, koolitused, mis on mõeldud nii lastele kui ka täiskasvanutele, sealhulgas just vanematele, kõigile, kes lastega kontaktis on. ja siis ka sellised vanusele vastavad vahendid teadlikkuse tõstmiseks teiseks ka lastesõbralik äh, äh, kohtupidamine ja juurdlus, andmekaitse ja see sõltub ka äh, vanematest ja täiskasvanutest siis koostöö era- ja riigisektori vahel, mis on väga oluline, et kuritegusid avastada ja tõkestada laste kuritarvitamist veebis ja siis rahvusvaheline koostöö, mis on tõesti esmatähtis äh, lastevastase kuritegevuse vastu võitlemiseks ja äh, seal on tarvis siis äh, mm, kuritegudest teadaandmise äh, meetmeid, aruandlusega seotud meetmeid. ja lisaks sellele on ka rändekriis kaasa toonud suurema ohu laste kuritarvitamiseks ning viimaks äh, veel ähm, mm, teemad, mis on seotud äh, nii-öelda tumeveebiga, äh, mustad nimekirjad ja veebist sisu eemaldamine. ma igati toetan seda, kuid see peab rajanema selgetel ja läbipaistvatel kriteeriumitel, mis tagavad et-, ennustatavuse ja mm, jätkusuutlikkuse. suur tänu raportöörile, mul oli väga hea meel koostööd teha tema ja variraportööridega. aitäh! suur tänu, Emma McLaughlin, palun! Uh, aitäh! ECR-i poolt on meil hea meel teha koostööd siin kolleegidega, teha kõik, mis võimalik, pakkuda liikmesriikidele äh, võimalusi parimate tavade jagamiseks ja koostöö tegemiseks võitluses lastevastase kuritegevusega veebis. Need on kuriteod, mis lähevad kaugemale riikide piiridest ja meie jaoks on väga oluline lapsi veebis kaitsta ja selleks tuleb tihedat koostööd teha. tehnoloogiline areng äh, möödunud äh, aastakümnetel ja sotsiaalmeedia areng on muutnud äh, info jagamise äärmiselt lihtsaks ja kahjuks ka äh, on muutunud lihtsamaks lapsi kahjustava sisu levitamine veebis ja äh, kõik äh, näevad, poliitikud ka näevad palju vaeva nende nähtuste vastu võitlemiseks ja meie peaksime siin äh, pakkuma selged ja ühtsed suunised liikmesriikidele, toetamaks seda, mida nad juba teevad, seal on kindlasti võimalusi äh, olukorra parandamiseks. mul oleks kaks ettepanekut. esiteks tuleb tagada, et ei oleks võimalik laadida kahjulikku sisu internetti ja jälgida, kuidas, kuidas see toimub Ehm, ja meil peaks olema äh, ka telefoniteenused äh, äh, vihjete andmiseks ja meil on null koma üks protsenti ainult lastevastaseid sellelaadseid kuritegusid just tänu väga aktiivsetele meetmetele, mis on Ühendkuningriigis selles vallas võetud meie lähenemine peaks olema ühtne kõigis liikmesriikides ja see peab lähtuma samadest poliitilistest veendumustest ja meie peame selleks andma kindlad suunised, et me selle lahingu võidaksime, aitäh! suur tänu! roheliste raportöör proua Evans ei ole kohal, kas Helga, kas sina sooviksid tema eest sõna võtta? jah, minagi näen selles avatud internetis ja ka tumeveebis suuri probleeme seoses laste kuritarvitamisega ja ma arvan, et me tõesti ei saa leppida sellega, mis toimub, olukord on veelgi halvenenud. aga samas on siin ka teatavad vastuolud, me peame leidma tasakaalu väljendusvabaduse ja laste kuritarvitamise äh, kaitse vahel ja siin tuleb lähtuda õigusriigi äh, põhimõtetest ja kindlatest kriteeriumitest, vaadata, kellele on sisu mõeldud ja vajadusel tuleb see äh, kustutada ja lähtuda vajadusel ka kohtutest ja pöörduda vajadusel kohtu poole nii et seda ei peaks otsustama ainult erafirmad vaid see peab toimuma vastavalt õigusriigi ähm, põhimõtetele, inimesed peaksid saama äh, äh, vihjeid anda äh, toimuva kohta, aga samas tõesti peab kinni pidama õigusriigi põhimõtetest. ja, suur tänu, ma pean vabandama, ma ajasin natuke segi nüüd järjekorra, tegelikult oleks pidanud sõna saama kõigepealt Alde fraktsiooni variraportöör, aga teda ei ole samuti kohal. annan siis sõna Martina Michalsile. jah, anname andeks selle segaduse pärast. nüüd ma tuleksin ka selle juurde, mida ütles proua Trüübe just. meil on siin probleem selles, et hoida tasakaalu sõnavabaduse ja õigusriigi põhimõtte Ähm, tagamise vahel. siin ei ole tegelikult öeldud väga palju uut, aga me jõuame tagasi selle põhilise probleemi juurde, et ähm, väga lihtne on veebi teel levitada sellise, sellist sisu, äh, mis on äh, noorsoole kahjulik, aga enne kui need jõuavad veebi, on need kuskil mujal olemas, nii et äh, küsimus on selles, et kuidas kuidas saavutada seda, et äh, selliste äh, videote tootmist, selliste materjalide, lapseporno tootmist äh, takistada, ennetada? minu meelest on selge, et ka aastaid pärast direktiivi vastuvõtmist seisame me siin mitmete probleemidega silmitsi. nüüd seoses internetiga tahaksin ka mina öelda seda, ma olen jätkuvalt veendunud, et see põhimõte, et kustutada pigem kui blokeerida, on minu meelest ainuke mõistlik põhimõte selliste piltide ja videote puhul, mis kujutavad endast kriminaalkuritegu. et see on ka parim võimalus takistada lapsporno levikut väljaspool internetti. paraku Äh, see lapsporno levitamine interneti kaudu on jätkuvalt äh, lihtne. minu meelest äh, sellised blokeeringud ei ole tõhusad sellise materjali leviku takistamiseks nii et ma leian, et me peaksime olema ettevaatlikud, et sõnastusest ei tuleks kuidagi, ei tohiks kuidagi välja tulla, et me pooldame veebilehtede blokeerimist. ka direktiiv pooldab selgelt just sisu kustutamist ja ma arvan, et just sellele peaksimegi keskenduma. arvamusega algas ka taas arutelu internetiteenuse pakkujate vastutusele või ka näiteks video jagamisplatvormide vastutus Nad ähm, toodavad ja lasevad jagada audiovisuaalset meediat, et ükskõik, kuidas me seda kõike defineerime audiovisuaalmeedia direktiivis, kas me seda tunnustame või jätame definitsioonist välja, äh, fakt on see, et nad seda teevad ja nagu ka sotsiaaldemokraatide kolleeg ütles, siis meil on vaja ka programme, et parandada meedia kirjaoskust, see on eelkõige oluline ka vanemate ja õpetajate jaoks ma arvan, et see on sama oluline kui tehniliste lahenduste leidmine. kokkuvõtteks võin öelda, et me oleme suuresti ühel nõul raportööriga, suur tänu selle raporti eest. suur tänu. variraportööridest ei ole rohkem kedagi kohal, nii et annan nüüd sõna teistele, palun piirduge üheminutiliste sõnavõttudega, Jüri Kott kõigepealt. uh,. Yes, I just. tänan. korrutaksin üle just selle, mida Hanna Malklatin just ütles, et, et parim on jagada just piiriüleseid kogemusi ja selleks Euroopa Liit on ka ju loodud, seepärast on äärmiselt silmakirjalik, kui, et proua McClarkin istub siin, tema on Brexiti tuntud eeskõneleja ja nüüd ta seab ohtu tegelikult laste ja noorte turvalisuse mitte ainult Ühendkuningriigis, vaid kõikjal Euroopa Liidus. mina olen töötanud haavatavate noorte ja lastega, ma olen sihtasutustega koostööd teinud ja olen loonud keskusi ja ma tean, et ne,, et neile teeb väga suurt muret Brexiti mõju just kõige haavatavamatele inimestele ja ma tahaksin siin si just sellele Briti Brexiti eestkõneleja silmakirjalikkusele siin osutada Äh, suur tänu. härra Grammatikakis, palun. Εγώ θα είμαι πολύ σύντομος, κύριε Πρόεδρε. Suur tänu, teen väga lühidalt. nagu ikka, ma leian, et see töö äh, liigub õiges suunas. mõnikord jääb mulje, et me oleme, jääme, jäänud, oleme arengus pisut äh, maha jäänud antud teema puhul, mis on laste seksuaalne kuritarvitamine ja oleme ürit-, ja üritame teha edusamme, sest kurjategijad äh, on meist ees, kuid meie peame neist ette jõudma, meie peame mängu juhtima. rõhutaksin ühte väga olulist aspekti, mida ma siin kuulsin et infouuringud, et neid tuleb äh, koostada kiiresti. selle teema ja rände seoste kohta, sest äh, selles vallas on väga tõsiseid probleeme. Äh, ränne ja kuriteod sisserändajate suhtes, sellele tuleks rohkem rõhku panna suur tänu, Silvia Kosta, palun. <clears throat> suur tänu. Äh, mulle väga meeldis proua Verhaieni arvamus. siin äh, rõhutatakse asju, mis meie jaoks siin komisjonis on väga tähtsad. on selge, et äh, direktiivi artikkel kakskümmend seitse on väga tähtis Äh, mis puudutab äh, karistusõiguslikke aspekte, liikmesriikide õigusakte, samuti tuleb aga teist äh, sorti programmidele ka mõelda. kui ma ei eksi, siis nelikümmend neli riiki osalevad programmis ja mõned riigid on väga maha jäänud, kaasa arvatud minu koduriik Itaalia. üks mõistlik aspekt räägib just osut-, sellest, et tuleb osutada kuritegudele, mis pannakse toime väljaspool Euroopa Liitu, sellega tuleks edasi töötada. teine huvitav aspekt puudutab äh, operaatorite koolitust äh, koha peal. see on direktiivis ka ette nähtud äh, koolides tegutsejad, sotsiaaltöötajad. pool riikidest on meetmed äh, te tervikuna vastu võtnud, kuid veebilehed, mis on blokeeritud, see peab olema, see tuleb teha ka avalikuks meil on seitsmekümne kahe tunni äh, ajapiirang selleks, et sulgeda nüüd, aga see on liiga vähe. ma McLaren noh ma. Äh. suur tänu, ma McLaren veel kord. Äh, vastuseks proua Voodi kommentaaridele. hämmastav, et keegi kasutab sellist poliitilist arutelu nii olulisel teemal ära. muidugi me teame, et äh, neid kuritegusid äh, viiakse toime maailma kõikjal maailmas on piiriülesed, Ühendkuningriik on liidriks mitte ainult Euroopas, vaid kogu maailmas. me ei suuda seda probleemi peatada ainult keskendudes Euroopa Liidule, me peame tegema ju koostööd, kas me peame ju tegema koostööd äh, näiteks Kanadaga, vastasel korral kõik see liigub mujale, me peame olema liidriks, liikuma samas suunas ja mina olen aastaid selle kallal töötanud, jätkan seda. teen, olen seda teinud äh, Euroopa Liidu liikmena, teen seda ka pärast, see on oluline tulevastele põlvkondadele. ja me peaksime kõik äh, liikuma samas suunas praegu ja ka pärast Brexitit suur tänu, ma arvan, et me ei peaks hakkama nüüd Brexiti üle vaidlema, vaid keskenduma meie teemale. küsiksin nüüd komisjonilt, kas ta soovib omalt poolt midagi lisada? kas komisjoni esindaja on kohal? palun, maksimaalselt kaks minutit. Uh, uh- suur tänu, proua esinaine suur tänu teie komisjonile selle arvamuse koostamise eest. komisjon tervitab seda arvamust, siin rõhutatakse mõningaid peamisi äh, probleeme, mida näeme ka oma igapäevases töös, mis on seotud laste seksuaalse kuritarvitamisega äh, online, offline. see oli juba kahes raportis, mille komisjon avaldas eelmisel aasta detsembris siin kutsutakse liikmesriike üles rakendama üheteist, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta direktiive ning kaasama mõned pakilisemad teemad, mis direktiivis tingimata ei ole, aga mida me näeme oma igapäevases tegevuses. kolm nendest, neid ka on maininud äh, teie komisjoni liikmed, see puudutab ennetamist liikmesriikide poolt äh, tehtud sammude osas näeme me, et ennetustegevus on olnud suhteliselt nõrk liikmesriikides. tahame neid toetada parimate tavade jagamise läbi, teadlikkuse tõstmise läbi ning äh, laste ja vanemate teavitamise läbi. ka koolitus on oluline, ametnike kohut-, koolitus, need, kes puutuvad lastega igapäevaselt kokku. teiseks üks äh, spetsiifiline ennetusmeede, äh, mida siin arvamuses ka rõhutatakse, on kohustuslikud taustauuringud nende isikmeeste äh, osas, kes soovivad hakata tööle või olla vabatahtlikud seo-, seoses lastega seotud tegevustega kurjategijad muidugi tegutsevad kõikjal Euroopas, seepärast kutsume liikmesriike üles infovahetusele. ja veel üks oluline teema seoses arvamusega on kohustuslik aruandlus äh, internetiteenuste, teenusepakkujast, pakkujate osas. eelmisel nädalal libekomisjonis Äh, osales äh, Ameerika Ühendriikide lastekai-, ühe lastekaitseorganisatsiooni äh, juht, kus räägiti Ameerika kogemustest ja see organisatsioon abistab ka, abistab ka me, eurooplasi. me väga tervitame teie arvamust ja täname proua Verhaienit ja, vielen herzlichen Dank. suur tänu ka minu poolt ähm, suur tänu Sabine Ferajanile tõepoolest väga hea töö eest, äh, mis olete ära teinud ja selle väga hea ettepaneku eest. ma tahaksin ka rõhutada omalt poolt samuti seda, mida ütlesid kolleegid äh, Mihhail Sõturüüp, et me peame muidugi olema ettevaatlikud ja võib-olla väljenduma ka selgemalt, et oluline on pidada kinni õigusriigi äh, menetlustest, et neid ei õnnestataks äh, ja et teenusepakkujatest ei saaks äh, nagu omamoodi abi šerifid, kes ise ähm, reegleid äh, rakendavad. Neid, seda veebilehtede blokeerimist, selle vastu me oleme ka võidelnud omal ajal siin kultuurikomisjonis, nii et ma arvan, et on väga oluline, et see ka siit välja tuleks. et ei tekiks muljet, et et me tegelikult pooldame seda, et salamisi läbi tagaukse ikkagi tuuakse sisse need äh, veebilehte blokeeringud. nüüd annaksin sõna veel kord äh, Sabinele. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üheteistkümnes mai kell ka, kell kuus õhtul. suur tänu kõigepealt kolleegide märkuste eest, ma usun, et äh, see teema tegelikult vääriks ka pikemat ja põhjalikumat arutelu, kuid on oluline äh, siinkohal veel kord välja tuua, et tegemist ei ole lihtsalt omaalgatusega raportiga, vaid raportiga rakendamise kohta, nii et me uurime seda, kuidas on seadusandlust rakendatud ja keskendume just neile aspektidele, mis on selgelt meie komisjoni pädevuses, see on siis eelkõige ennetus, vähem kriminaalõiguslik pool kuid ma arvan, et on väga oluline, et mis puudutab ähm, haridust, kasvatust, koolitust, äh, me nende puhul keskenduksime ennetustööle, eelkõige laste ja noorte puhul ning ka inimeste puhul, kes töötavad laste ja noortega. Äh, lisaksin veel ühe lühikese kommentaari täpsustuseks. see probleem või see on nähtus. laste seksuaalse kuritarvitamise ärakasutamise kujutamine internetis ei ole avatud, vabalt juurdepääsetavate veebilehtede probleem, seal on kõige väiksem osa sellest materjalist, suurem osa sellest on just nimelt peidetud interneti osas, krüpteerituna. nii et meil on siin suur probleem ka mm, Mm, äh, ka just õiguskaitseasutuste jaoks, et suur osa sellest materjalist ja neist paikadest, kus äh, seda jagatakse, ei ole lihtsalt juurdepääsetavad äh, ametivõimudele. nii et tihtipeale on ka nende käed seotud, mm, kuna nad järgivad ikkagi õigusriigi põhimõtteid. nüüd ka rahvusvaheline koostöö tegelikult toimib päris hästi, aga, aga ka see ei aita. nii et nüüd ongi küsimus selles, et kuidas meie oma õigusriigi põhimõtteid järgiva seadusandlusega saaksime jälile neile kuriteo toimepanijatele, kes ju neist reeglitest kinni ei pea ja ma arvan, et kui me leiame aega lähiajal, siis oleks hea, kui me saaksime korraldada kuulamise Europoliga, et äh, saaksime kuulda ka seda, et milline on praegune asjade seis selles vallas. jah, ma arvan, et sellest saab väga hea äh, koostöö, nii et ootame seda juba. suur tänu, see oli tõesti väga oluline märkus, mille veel lisasid lõpetuseks, ma arvan, et peaksime tõepoolest ka mõtlema selle üle, et Äh, kuidas saaksin pidada dialoogi ka Euroopa Liiga. aga ma palun, et jätaksite mulle natukene paindlikkust, et siis äh, äh, püüan leida aja, kus, kuhu see sobiks. ma arvan, et lähema kahe kuu jooksul meil ei õnnestu seda korraldada, aga pean seda meeles et loodetavasti siis veel aasta jooksul saame võib-olla pooleteisttunnise mõttevahetuse pidada siin komisjonis. suur tänu veel kord, nagu öeldud, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üheteistkümnes mai kell kuus õhtul ning soovin raportööridele, variraportööridele palju edu selles töös. ja jõuame viimase, järgmise päevakorrapunkti juurde ja tegemist on siis äh, arvamuse, aruteluga arvamuse üle, see on ähm, eelarvekontrolli komisjoni pädevuses äh, olev raport Euroopa Liidu noortegarantii süsteemide kulutuste kontrollimine, kulutõhususe järelevalve. paar nädalat tagasi siis äh, väga, mm, saime väga põhjaliku aruande Kontrollikojalt, kes uuris seda, et kui tõhus tegelikult noortegarantii on, milliseid edulugusid on näha liikmesriikides või mis vallas see ei ole eriti edukas olnud. üldiselt need aruanded eriti positiivsed ei ole. me peame veel tugevamat tööd tegema, et noorte garantii tõepoolest avaldaks seda mõju, nagu me lootsime. nüüd annaksin sõna raportile Theresa Komadinile. palun rääkige võimalikult lühidalt, mitte pikemalt kui viis minutit, me oleme juba natukene ajakavast maha jäänud, sest hääletustega läks nii palju aega. proua Komediini, palun. suur tänu. alustan sealt, kus te lõpetasite. kontrollikoda andis hinnangu sellele, kas noortegarantii on olnud tulemuslik liikmesriikides, kas äh, noortegarantii aitab sellele kaasa uuriti, kas liikmesriigid on teinud edusamme noortegarantii rakendamise osas ning äh, muude märkuste osas ütles Kontrollikoda, et noorte kaasamine tööturule on endiselt äh, väljakutseks. samuti sõltub see kvaliteetsest haridusest. Nende soovitustes räägiti sellest, et noortegarantii peaks äh, tuginema olemasolevate oskuste mittevastavusele ning turunõuetele. ükski liikmesriik ei ole teostanud ulatuslikku analüüsi selle kohta, millised on puuduolevad oskused. tõhus noorte garantiisüsteem ei saa eksisteerida muidugi ilma piisava järelevalve ja aruandlussüsteemita liikmesriikides. kontrollikoja hinnangul ei ole täielikku analüüsi äh, teostatud ka nende noorte osas, kes ei tööta ega õpi tööturu nõudluste profileerimine on oluline jätkusuutlikkuse saavutamiseks. andmete kvaliteet, mille on esitanud liikmesriigid, on samuti äh, mõjutanud äh, võrreldavust ja aruandlust ja selle tõttu rõhutan ma, et komisjon peab äh, tõhustama kontrolli selle üle, kuidas liikmesriikide programme kinnitatakse ning tõhustama järelevalvet, et see, et rõhku oleks võetud kulutõhusus, tõhusus, kõhususele ja struktuursetele reformidele. meil on vaja tugevat partnerlust ka sotsiaalpartneritega, noorteorganisatsioonide, koolidega, eratööandjatele ning kolmanda sektori organisatsioonidega, kõik need peavad olema kaasatud kavandamisse ning noortegarantiisüsteemide ellurakendamisse ja lõpetuseks IKT-oskused, nendel on suur potentsiaal jätkusuutlike töökohtade loomiseks ja seepärast peaksid liikmesriigid rakendama tõhusaid meetmeid selleks, et suurendada digitaalseid oskusi. Need on peamised asja, aspektid, mida tahtsin täna rõhutada ja ootan huviga arutelu. suur tänu suur tänu, proua Komodini, tutvustasite oma raportit. ma annaksin nüüd sõna Hämmelega variraportööridele. ma näen, et vähemalt üks neist on ka kohal. proua äh, Kardia Sabal-Rudjal, teil on sõna üheks kuni pooleteiseks minutiks. aitäh, proua esinaine, proovin teha lühidalt. me oleme täielikult raportööri seisukohaga nõus. on tähtis rõhutada, et äh, rakendamise äh, probleemidele vaatamata on äh, noortegarantii asi, mida me kindlasti peaksime toetama. liikmesriigid Äh, on need, kes rakendamist ellu viivad ja siin on jäänud palju veel teha, Kontrollikoda oma aruandes on teinud terve rea ettepanekuid äh, ja soovitusi liikmesriikidele. olgem aga realistid, kui me alustasime noortegarantii teema arutamist, siis räägiti sellest et, et nelikümmend viis kuni viiskümmend tuhat eurot aastas on vaja selleks, kui koolid, me ei saaks siiski liiga palju oodata noorte garantiisüsteemist. finantsraamistik on meil andnud küll täiendavaid vahendeid aga me ei tea, kus, aga me ei tea, mis saab seitsesaja viiekümnest miljonist, mis oli ette nähtud äh, käesoleva aasta eelarves. igal juhul on tähtis, et me suudaksime hin-, saa-, hinnata ja saavutada seatud eesmärke ja suuta ja peaksime suutma hin-, hinnata pakkumiste kvaliteeti, see peaks olema nüüd järgmiseks sammuks, et me ei uuriks mitte ainult, kui palju inimesi saab toetust, vaid peaksime ka mõtlema selle üle, milline on kvaliteet ja milline on jätkusuutlikkus, nii et äh, arvamuses antakse meile mõningaid äh, suuniseid selle kohta, kas äh, rahakasutus on aidanud kaasa täienduvusele või lihtsalt on liikmesriigid lõpetanud oma programmide rahastamise, ehk siis kas tegemist on olnud täienduvusega? suur tänu! ja ECR-i fraktsiooni poolt ei ole kedagi enam kohal, Alde poolt ka mitte kuue, kolleeg Šutis. ma ei tea, kas soovib midagi öelda kuue nimel. rohelised, kolleeg Maragall varu, variraportöörina, aga teda ei ole ka kohal. Helga, kas soovid ise midagi öelda? hea küll. proua Pilt ei ole ka kohal. siis annan sõna ülejäänutele, palun kolleeg Šoidrova ja palun teda jah lühidalt. Uh, aitäh. mina sooviksin äh, tänada raportööri kolleeg Komodinit. see programm on tõepoolest väga kasulik. see toimib äh, hästi, kuid äh, tuleb tähelepanu pöörata tõhususele meie raportöör ka märkis, et äh, ei ole piisavalt teavet selle kohta, seega äh, sooviksime komisjonilt äh, täpsemat hinnangut selle programmi kulutõhususe kohta kõigis liikmesriikides. ja minu muudatusettepanekud ongi sellest mõttest kannustatud, aitäh! suur tänu, kas komisjoni esindaja soovib omalt poolt sõna võtta? ka komisjon ei soovi sõna. sellisel juhul ah,. seal, vabandust, komisjon soovib siiski sõna, palun, maksimaalselt kaks minutit. Very... aitäh. tänan selle äh, ka arvamuse eest ka, mis on meie arvates igati kasulik äh, panus ja ka see tänane arutelu äh, oli oluline. me äh, tegeleme äh, selle raportiga Kontrollikojalt, kuna ja neljandaks, neljandast oktoobrist kaks tuhat kuusteist on see protsess siis alanud, meil on siis erinevad andmed, kõigepealt siis aastast kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat viisteist, see on see äh, väga varane etapp sellest programmist, selle põhjal ei ole võib-olla võimalik äh, äh, kaugeleulatuvaid järeldusi teha, need olid selle programmi rakendamise algusaastad. ja tõesti, see, selle algatuse elluviimisega läks veidi aega ja mm, üsna keeruline oli just määratleda seda programmi juhtivad ja haldavad asutused äh, koha peal, kuid äh, neljanda oktoobri äh, teatises hindas komisjon siis selle toimimist ja seal oli ka väga positiivseid äh, tulemusi, kuusteist miljonit noort oli sellesse äh, kaasatud, kümme äh, miljonit siis võtsid vastu mingi pakkumise, kas siis erinevatesse koolitusesse, praktikatele ja nii edasi ja üks koma kuus miljonit eurot on siis rahaliselt panustatud nii et see on ka kohapeal tulemusi andnud, mitmed liikmesriigid on meile ka arvamusi edastanud, edastamas kontrolliga raporti kohta ja ka meie teaduse kohta ja just eriti mittetöötavate, mitteõppivate noortega seotult, et siis neid paremini tööturule lööma, et näiteks Horvaatias loodi äh, selle ähm, programmi raames siis nende NEET-noorte ähm, tuvastamise süsteem, ehk siis äh, püüti tõesti nendeni jõuda ja, ja siis, et saaks neid meetmeid ähm, äh, kasutada ja mm, loodi siis ka selline ühtne ühtne teenus, siis äh, kus siis ühest kohast äh, saadi infot, äh, pakuti koolitust, haridust ja nii edasi, Prantsusmaal näiteks on ka mitmeid kavasid hakatud rakendama varase koolist väljalangemise vastu võitlemiseks ja need on sellised konkreetsemad näited, seal on siis äh, tõesti ühelt poolt püütakse noorteni jõuda ja leida just neile sobivaid lahendusi koha peal. Äh, kõnelejad katkestatakse äh, palvega lõpp, lõpetada. kõneleja jätkab ja oluline äh, on siis äh, järelevalvet äh, tõhustada, see oli ka teema, mida juba käsitleda. me mm, töötame siis ka koos, koostöös tööhõivekomisjoniga ja liikmesriikidega, et siis jälgida just kulutusi ja pakutud meetmete kvaliteeti. suur tänu! suur tänu, vabandan, et pidin teid katkestama, aga siin on küsimus ka õigluses, et kui ma katkestan kolleege, kes on komisjoni liikmed liiga pikkade sõnavõttude puhul, siis pean seda tegema ka komisjoni esindaja puhul. suur tänu, ma arvan, et tegemist on tõesti äärmiselt olulise teemaga ja võib öelda, et äh, me, meil ei jää lihtsalt muud üle, kui teha noortegarantii edukaks sest et kui me ei saa Euroopa noortele selgitada, näidata, et neile on perspektiivid elus, siis ei saa me ka oodata, et nad näevad Euroopat oma perspektiivina. nii et ma arvan, et siin meil tõesti ei jää muud üle, kui olla edukad. ja me peame andma endast parima, et see algatus osutuks edukaks suur,. suur-suur tänu raportöörile, annan talle nüüd veel korraks sõna ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kümnes mai kell üks. hästi, kui praegu Madini sõna ei soovi, siis äh, suur, palju edu teile ja variraportööridele teie töös. suur tänu selle arutelu eest ja oleme jõudnud oma koosoleku lõpule. järgmine koosolek toimub kahekümne üheksandal mail kella kell viisteist kuni kaksteist kolmkümmend ja kolmekümnendal mail kell üheksa kuni kaksteist kolmkümmend. suur tänu kõigile, ka tõlkidele, kes nagu ikka on meie tööd lihtsustanud, ütleb esimees ja nüüd palun teil kõigil saalis kiirelt lahkuda, kõigil peale koordinaatorite ja nende, kes veel koordinaatorite koosolekul osalevad, et saaksime kiirelt oma tööga jätkata. suur tänu ja meeldivat päeva jätku! Ich würde gerne mit der Koordinat- alustaksin nüüd meeleldi koordinaatorite koosolekuga. Session of the coordinators because we are already oleme pisut ajakavast maha jäänud